sellega peaksid tegelema liikmesriigid, eh, kes peaksid jõustama need karistusmeetmed oma riigi territooriumil. suur tänu, härra volinik, arutelul on käesolevaga lõppenud. austatud eh, kolleegid, järgmiseks eh, päevakorraks on ühine arutelu metsaõigusnormid Kamerun ja Kongo Vabariik härra Jadot Rapur Euroopa Liidu ja Kameruni vaheline metsaõigusnormide alane leping ja samuti soovitus äh, samalt autorilt Euroopa Liidu ja Kongo Vabariigi vaheline metsaõigusnormide alane leping. samuti on meil suuliselt vastatav küsimus äh, mitmete fraktsioonide poolt, nii et need kolm punkti on ühise arutelu raames kavas. esimesena saab sõna härra Jadot kuueks minutiks raportöörina, palun. Euh, suur tänu, proua president, volinik, armsad kolleegid. ma tahaksin siinkohal tänada kõiki kolleege koostöö eest antud küsimuses. ma tänan kõiki Euroopa Parlamendi fraktsioone ühtse positsiooni vastuvõtmise eest. ja nüüd me saame vastu võtta ka resolutsioonid nende lepingute jõustumise asjus. tegemist on väga olulise küsimusega. Te kõik teate, et iga sekund kaob maapinnalt jalgpalliväljaku suurune äh, pind metsa suureks probleemiks on siis metsade maha raiumine, eriti troopiliste metsade puhul, kuhu selles piirkonnas on viiskümmend protsenti maailma bioloogilisest mitmekesisusest. ning see panustab ka kakskümmend, maharaiumine panustab kakskümmend protsenti CO kahe, äh, kasvuhoonegaaside heitmetesse metsatööstus moodustab, metsatööstus on üks peamisi metsade maharaiumise põhjuseid. täna me räägime Kongo jõe piirkonnast kakskümmend protsenti sealt pärinevast puidust on ebaseaduslikult raiutud, seega räägime me täna väga tähtsast küsimusest. Need vabatahtlikud partnerluslepingud kiideti heaks Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni poolt. me andsime oma nõusoleku nendele lepingutele ja tänu Lissaboni lepingule on parlamendil nüüd ka õigus selliste vabatahtlike partnerluslepingute osas oma arvamust avaldada, aga siiski saame me öelda kas ei või jah ainult. seetõttu on käesolev arutelu väga oluline, siin saame me laskuda ka üksikasjadesse ja saame parlamendina ka, härra volinik, teile küsimusi esitada. tegemist on oluliste lepingutega, seeläbi võimaldatakse puidu jälgitavus, me saame sõlt-, paika panna sõltumatud tõendamismenetlused ja tugevdada metsanduse, metsanduspoliitika juhtimist nendes riikides. täna räägime me Kongost ja Kamerunist. enne vabatahtlike partnerluslepingute juurde tulemist, peaksime ära mainima, et me peaksime vahet tegema ebaseadusliku raie ja jät-, jätkusuutliku raie vahel. samas, kui rääkida seaduslikult raiutud puidust, siis see ei pruugi olla samuti jätkusuutlik. esimene küsimus on järgmine, kuidas komisjon kavatseb tagada ülemaailmse metsanduse poliitika sidususe. kaks tuhat üksteist on ülemaailmne metsandusaasta. kuidas kavatsete te täita Nagoyas võetud kohustusi ja Cancunis, ellu rakendada Cancunis otsustatut? samuti äh, äh, äh, on see seotud tulevaste kaubanduslepingutega, mis kahjuks sageli aitavad kaasa ebaseaduslikule raiele see küsimus on seotud biokütustega, pinnase muutustega. me palusime, et ka need küsimused oleks kaasatud hinnangu kriteeriumitesse, kui me räägime ja biokütuste jätkusuutlikkusest. nüüd need vabatahtlikud kaubanduslepingud, nendega, partnerluslepingud, nendega, nende juures on palju positiivseid aspekte, me hindame vägagi läbirääkimiste jooksul tehtud tööd, me hindame asjaolu, et kaasatud oli ka kodanikuühiskond, nii Kamerunis kui Kongo Vabariigis. ma tean, et see ei ole lihtne. tundub, et need, selles mõttes tundub, et need vabatahtlikud partnerluslepingud on olnud edukad, aga meil on endiselt küsimusi. kas, härra volinik, te olete valmis pool aastat pärast lepingute allasõlm-, kirjutamist meie juurde tulema ja rääkima nende lepingute ellurakendamisest? loomulikult läbirääkimised olid väga kõrgetasemelised, aga see ei tähenda, et rakendusfaas seda saab olema. kas kodanikuühiskond on kaasatud ka rakend-, ellurakendamisprotsessi? veel üks küsimus. me soovime, et kodanikuühiskond oleks ka võimeline kaebus esitama, me teame, et korrumpeerunud ühiskondades ei ole see lihtne. kas te kavatsete paika panna sellise kaebuste esitamise mehhanismi ja tagada piisava haldus, äh, piisava tugev, piisavalt tugeva haldussüsteemi? samuti peab paika panema regulaarse seiresüsteemi lepingute ellurakendamise jaoks see puudutab ka seaduslike tarnekanalite seiret. Te räägite, et komisjonil ei ole piisavalt eelarvet selle jaoks, niisiis on ka seda tarvis, vahest selgitaksite eelarvelisi aspekte nende lepingute juures samuti, suur tänu! suur tänu, nüüd äh, küsimuse esitajate nimel saab esimesena sõna proua Bjerder üheks minutiks tänan, volinik, troopilised vihmametsad Kameruunis ja Kongos on väga väärtuslikud ja me peaksime igati tervitama neid vabatahtlikke kaubanduslepinguid, millega tagatakse äh, seal sisalduva metsa raiumis äh, mets kuulub mitte ainult nende maade elanikule, vaid nad on osa ka maailma ökosüsteemist ja on olulised elu säilitamiseks ja sisaldavad miljardeid tonne süsinikku Äh, ähm, metsade raadamine on üks küsimus, mis on seotud kliimamuutustega ja maailma riikide valitsused on püüdnud sellega toime tulla aastate jooksul. Neid kahte riike peaks õnnitlema, et nad on ettenägelikud olnud ning need vabatahtlikud kaubanduslepingud Euroopa Liiduga sõlminud, kuid nende lepingute reguleerimine ja jõustamine osutub raskeks sest ka meie oma äh, kontinendi ressursside jätkusuutlik kasutamine on raske, kuid meil on hea meel, et seal on tahet ja, ja korralik haldamine äh, võib vähendada äh, mittejätkusuutlikku metsaraiet. praegu ebaseaduslikult raiatava puidu hulk, mis imporditakse Euroopa Liidusse, moodustab ühe viiendiku meie turgudel müüdavatest puittoodetest, vaatamata sellest, et parlament ja teised üritavad sellega toime tulla ja äh, nende lepingute jõustamine eeldab ka nende maade elanike, kohalike elanike ja kodanikuühiskonda kaasamist, nende hääl peab olema kuuldav ja neid tuleb ka kuulata. sest tegelikult nemad kaotavad kõige rohkem, kui nende mets raiutakse maha Äh, troopiliste metsade raatamine, raatamine on äh, tingitud äh, ähm, kasvuahnusest, me peaksime paremini hindama seda ressurssi, sellest paremini hoolitsema, sest seal elavad väga paljud looma- ja taimeliigid, kuid need metsad kasvavad ka väga aeglaselt ja saavutavad küpsuse pika aja jooksul kui me mõtleme kliimamuutuste peale, siis me peame mõtlema ka sellele, et me peaksime vähendama ebaseaduslikku puidumüüki maailmas see võib kõik tähendada seda, et troopiline puit saavutab väga kõrge hinna turul, kuid me ei peaks sellele vastu olema. tegemist on piiratud ressursiga ja see on ainuke ressurss, kelle, mida kohalikele elanikul müüda on, müüa on ja nad teavad, kui väärtuslik see on ja selle lepingu abil oleme ka meie teadlikud. kohalikud inimesed on meie silmad ja kõrvad nendes metsades ja nemad peavad aitama meid nende lepingute jõustamisel ja murede tek- äh,, äh, väljaütlemisel. see on kahepoolne protsess ja me vaatame loodame teie poole, härra volinik, et te aitaksite kaasa nende löödud. Need äh, lepingud on head meie planeedi jaoks, meie partnerriikide jaoks, Euroopa Liidu jaoks. me peame tagama selle, et need lepingud toimivad ja nende rikkumistega tegeletakse. ja siis me peame pilguga teiste riikide poole Aafrikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas, et seal sõlmitaks samasugused lepingud niipea kui võimalik. ja jällegi me pöördume teie ja komisjoni poole selle saavutamise nimel. nüüd räägib David suur tänu ja nüüd äh, David Martin, viis minutit, palun. suur tänu, president. ma tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest variraportööridega, me kõik tegime väga tublit tööd ja väga meeldiv on, et me jõudsime ka konsensusele. lepingud Kongo ja Kameruniga, millele lisandub ka Ghana, tähendavad seda, et ühed kõige haavatavamad metsad Aafrikas on nüüd äh, kaitstumad. nagu kaks eelkõnelejat juba ütlesid, tuleb tervitada neid kahte lepingut. Nad panevad paika mehhanismi võitlemaks tohutu ebaseadusliku raie vastu, aidatakse, seeläbi aidatakse kaasa ka väärtusliku loodusressursi haldamisele ning loodetavasti toob see kaasa ka kom-, äh, võitluse korruptsiooni vastu ja suurema äh, läbipaistvuse. kahjuks korruptsioon on epideemiline kogu Aafrikas. ma jagan raportööri muresid ning ma tahaksin siin välja tuua nendest kolm. esiteks, oht selliste lepingute juures on see, et luuakse justu, justkui ulatusliku ähm, metsade ekspluateerimise raamistik vastupidiselt eesmärkidele hakkab toimuma veel ulatuslikum raie ja see mõjutab väga kahju, halvasti ka maailma keskkonna olukorda. ning see ei aita kaasa ka bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele. ma nõustun raportööriga, et komisjon peab pidevalt jälgima olukorra arenguid ning andma ka meile nendest teada. teiseks, põliselanikud kes on sageli keskkonna ekspluateerimise ohvrid, peaksid saama nendest lepingutest kasu. vabatahtlike partnerluslepingute, lepingu puhul Kongoga on, on sisse kirjutatud, et tuleb aidata kaasa ka põliselanike elustandardi parandamisele ja nii peab see ka reaalsuses juhtuma komisjon peab jälgima seda protsessi ning aitama selle lepingu ellurakendamisele kaasa. kolmandaks, ma nõustun siin eelkõnelejaga, et tuleb tagada piisavad ressu-, rahalised ressursid selle lepingu ellurakendamiseks. ükskõik kui kena üks leping paberil ka ei ole, kui selleks pole eraldatud piisavalt ressursse, on, on tegemist mõttetu paberiga. nagu juba öeldud, lepinguga kaasas ei käi mingisugust finantspaketti, meie peame parlamendi ja nõukoguga tagama, et sellised rahalised ressursid oleks ka eraldatud, see tähendab, et on piisavalt äh, raha, et äh, hinnata, kas imporditud puit Euroopas on seaduslik, samuti peame me jälgima, kas tegevus koha peal Aafrikas on seaduslik ning samuti on meil tarvis ressursse seiretööks mida, millest ma juba rääkisin. niisiis, järgnevatel kuudel peame me tagama, et paik, pandaks paika ka nende lepingute rahastamise raamistik. kordan, tegemist on heade lepingutega, aga nagu kõikide lepingute puhul, sõltub äh, nende ellurakendamine üksikisikutest, kodanikuühiskonnast, äh, Kongo ja Kameruni valitsustest. tulemuseks peaks olema parem metsapoliitika selle hädavajaliku ressursi parem haldamine, aga kui val-, midagi valesti läheb, on tulemus vastupidine. komisjon peab tähelepanelikult jälgima sealseid arenguid, suur tänu! suur tänu, järgmisena Joe Higins, kaks minutit, palun! ma toetan Janik Žeto äh, lähenemist äh, sellele küsimusele sellised äh, lepingud edendavad metsade olukorda ja arvestavad ka põliselanike olukorraga. aga Kongol ja Kamerunil on äh, väga korruptiivsed äh, valitsused, Transparency International on sellele tähelepanu juhtinud ja Kongos on diskrimineeritud pügmeesid seni, olgugi et nüüd on uus seadus, aga jääb üle oodata, mis selle tulemus on. metsatööstus on osa korruptsioonist, samas kui äh, metsade maharaiumine ohustab äh, põliselanike äh, elu peaks olema demokraatlik kontroll ja suurem metsade riigiomandis võtmine. ebaseaduslik äh, raie on kaasa toonud äh, vaesuse kasvu nendes riikides tihti on see seotud äh, kohalike ähm, korruptantidega ja me ei saa sellest äh, probleemist äh, üle asju Euroopast äh, dirigeerides, vaid kohalikud peavad asjad oma kätesse võtma. Sahara taguse Aafrika elanikud peaksid võtma eeskuju tuneeslastest, kes kukutasid oma korruptiivse valitsuse tänan, järgmisena kolleeg Kaspari kaks minutit. tänan, äh, proua president, paljud äh, kõva troopilise puidu eksportriigid äh, soovivad allkirjastada vabatahtlikud partnerluslepingud Euroopa Liiduga. Euroopa Liit toetab metsahaldust ja suutlikkuse suurendamist, sealhulgas puidu ja puidutoodete jälgitavuse ja õiguspärasuse kontrollide süsteemide rakendamist minu jaoks on ääretult oluline see, et kui me tahame suuremat läbipaistvust ja jälgitavust, siis äh, partnerid peaksid äh, parandama olemasolevaid õiguseeskirju ja neid ka rakendama. väga hea on see, et Euroopa Liit toetab suutlikkuse suurendamist kõva troopilise puitu eksportriikides eriti mis puudutab jälgitavust ja õiguspärasuse kontrolli. vabatahtlikud äh, partnerluslepingud äh, soovivad lõpetada ebaseadusliku puiduga kauplemise ja sellega vältida laiaulatuslikku metsade hävimist ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist. troopilised metsad äh, salvestavad ähm, suurt hulka süsinikdioksiidi heitmeid ja kui need metsad äh, maha raiutakse, on sellel suur mõju kogu maailma keskkonnale, need lepingud on oluliseks sammuks õiges suunas. ma olen äh, suuresti nõus eelkõnelejatega, tänan raportööri koostöö eest ja oleks äh, tõesti hea meel, kui me nende lepingutega saaksime edasi liikuda, siis muutuks maailm paremaks tänan ja nüüd saab sõna volinik Piepalks komisjoni nimel, palun. president, lugupeetud parlamendiliikmed, et ma peaksin alustama avaldas tänu raportöörile härra Žadole tema poolt osutatud toetusele vabatahtlikele partnerluslepingutele, mis põhinevad metsaõigusnormide täitmise järelevalve metsahalduse puidukaubandusele Kamerunis ja Kongo Vabariigis ja ma loodan, et te nõustute ka sellega, et me peame jõudma lepinguni. see julgustab ka Kameruni ja Kongo Vabariiki nende läbirääkimiste lõpetamises. see on oluline, et Euroopa Liit ja meie partnerliigid annavad oma äh, nõusoleku vabatahtlikele partnerluslepingule, sest ebaseaduslik raie on probleem kõikide jaoks. ja äh, see seaduslik raie on ainult jäämäe tipp, me põhimõtteliselt räägime, et alustame koostööd metsaressursside jätkusuutlikuks haldamiseks ja äh, minu vahetu vastus ühele raportööri äh, ettepanekule, ma olen valmis tulema iga kuu ja kuu tagant, kui parlament kutsub, et anda ülevaade nende lepingute täitmise äh, monitooringust. Nendega kaasnevad küll riskid, ma nõustun sellega, et see on ainuke võimalus saavutada nende ressursside jätkusuutlik haldamine, sest kui me seda ei tee, ja piirdume ainult deklaratsioonidega, siis me ei suuda saavutada edu. meie partnerite riikide äh, jaoks tähendab see ka suurt osalust, kuid ma usun, et äh, kõige suurem äh, hoop antakse ebaseaduslikul raiel ja see toob kaasa ka suuri tulude kaotusi, kuid ebaseaduslikul raiel on ka negatiivne mõju põliselanike heaolule, kliimamuutustele ja bioloogilise mitmekesisusele. samas on oluline rõhutada, et Euroopa Liit on üks suurimaid turgusid troopilise puidu jaoks see tähendab, et meie suhtumine asjasse on äärmiselt oluline selle küsimuse lahendamisele. kakskümmend viis protsenti troopilisest puidust mis äh, tuuakse sisse Euroopa Liitu, pärineb ebaseaduslikest allikatest. seega meil asub kohustus tagada ainult seaduslikult raiutud puidu sissevedu. samal ajal kliimamuutused puudutavad kõiki ja metsade kaitses tuleb ju kuskilt alustada. on lihtne öelda, et me peame maksma selle eest, et metsa kaitsta. kuid selle kohustuse täitmine tähendab mõlemapoolset äh, panustamist ma püüaksin vastata ähm, mõnele küsimusele, mis mulle on esitatud. Ähm, täitmise järelevalve ja äh, rakendamine. Äh, vabatahtlikud partnerluslepingud näevad ette ka ühise monitooringu komisjoni, seirekomisjoni loomist ja sõltumatud auditeid, mis tagab äh, õiguspärasuse, efektiivsuse ja tulemuslikkuse ja on ette nähtud iga-aastane aruandemehhanism iga-aastased aruanded avalikustatakse ja see saab olema kättesaadav ka Europarlamendi liikmetele. valmistudes nendeks vabatahtlikeks partnerluslepinguteks, me oleme juba kaasanud sellesse protsessi kodanikuühiskonna ja põliselanikul. enne seda nad jäid protsessist välja ja seetõttu me oleme kokku leppinud eh, nende uute lepingute raames, et eh, tuleb moodustada vastastikused sidusrühmade eh, seirekomisjonid, kuhu kaasatakse poliiselane. Nendes partnerluslepingutes on ette nähtud ka kaebe ja edasikaebemehhanismid ja sõltumatud audit, audiitorid saavad teavet mitmesugustest allikatest, sealhulgas ka kohalike elanike kogukondadelt ja kodanikuühiskonnalt. loomulikult sellega kaasnevad kulud. aastatel kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat kaheksa Euroopa Liit panustas viissada nelikümmend neli miljonit eurot äh, arengumaade metsanduse tarbeks komisjon on, on kulutanud täiendavalt kolmkümmend viis miljonit, et toetada Flekti äh, süsteemi ja kavatseb aastal kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist kulutada täiendavalt kolmkümmend viis miljonit metsaõigusnormide täitmise järelevalve metsahalduse ja puidukaubanduse jaoks. me oleme samuti eraldanud inimressursse Flekti äh, Äh, jõustamiseks. mul on seitse ametnikku, kes tegelevad selle küsimusega tihedas koostööd, e, tihedas koostööd Euroopa äh, Metsainstituudi ja äh, riiklike metsandusasutustega täiendavaid efekte on olnud ka aastal kaks tuhat kümme vastu võetud ebaseadusliku puiduraie määrusest ja see täiendab meie vabatahtlikke partnerluslepinguid ja äh, peaks tegema lõpu mitte jätkusuutlikule metsade ekspluateerimisele. Cancunis vastu võetud äh, kohustused vähendada heitkoguseid metsade raadamise, metsade seisundi halvenemise läbi on samuti oluline arenguriikide Eh, meie tulevane töö eh, metsa omavate valitsustega läbi vabatahtlike partnerluslepingute on suunatud sellele, et tehakse vastavad eh, mm, võetakse vastu vastavad meetmed metsahalduse parandamiseks ning kaasatakse põliselanikud ma arvestan ka inimõiguste olukorraga nendes riikides ja ma nõustun äh, resolutsiooni ettepanekuga, et komisjon peaks nendel küsimustel silma peal hoidma. ma kinnitan teile, inimõiguste küsimused on ähm, partnerriikidega läbiviidavate dialoogide keskmes ja samuti ka võitlus korruptsiooniga, mis on üks küsimus, mida me alati äh, käsitleme suhetes partnerriikidega. kuid ma tahaksin rõhutada ühte konkreetset aspekti Äh, mis julgustaks meid seda protsessi paremini edasi. partnerriigid peavad olema, äh, peavad tunnetama oma osadust, ilma partnerriikide kaasamiseta ei saa me hästi metsi kaitsta. ma tean, et see on nimetatud protsessi algusetapp, kuid selles alguses peavad olema osalised mõlemad osapooled ja me peame mõtlema sellele peale, kuidas selle lepingu elluviimine jätkub, kuid flektipõhise äh, lepinguga me ei tohiks vigu teha, see on samm õiges suunas. me ei tohi suurendada riski, võib-olla me ei suuda alati välja pakkuda tulemuslikke lahendusi, kuid see on samm, mille üle me peaksime tundma uhkust. suur tänu, härra volinik, kõigepealt ma vabandan kahe kolleegi ees, kuna ma nüüd korraks katkestan, katkestan selle arutelu, aga kuna ma võtsin just juhtimise